Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, inklusive der deutschen, spanischen Koalition, die wir gerade haben, ich äh daamid ja härrad, head kolleegid, äh, sealhulgas ka Saksa-Hispaania koalitsioon, mis on siin moodustunud, äh, tahaksin alustada, jätkata tänast äh, koosolekut pärast seda, kui oleme hääletanud ja enamik on ko-, kokku kogunenud, räägime Rumeeniast ja Bulgaariast ning ähm, eriti just äh, seda töövõtjate perspektiivist. Äh, meil on düneemil-, dünaamiline integreeritud tööturg ühest küljest, aga liikmesriigid seavad endiselt väga palju tõkkeid äh, selleks, et siiski kõik tööturud vabad ei ole. kahekümne seitsmest liikmesriigist üheksast ei ole veel lubanud äh, Bulgaariast ja Rumeeniast pärit töölistel vaba liikuvust oma tööturul. küsimus on, kas äh, need piirangud on õiged ja õigustatud, me tahame kindlasti seda tagada, et Euroopa Liidu kõrge tööjõupuudus, tööpuudus kümme protsenti umbes keskmiselt äh, võiks väheneda. Mm, härra De Silva tööhõive peadirektoraadist oleks hea meelega tulnud, aga viibib hetkel Taanis, seetõttu Jackie Moran, äh, üksuse juht, teeb sissejuhatavat äh, sõnavõtu Euroopa Komisjonist äh, ja teil on sõna Merci, Monsieur le, le Président. Suur tänu, härra esis-, esimees. daamid ja härrad, komisjoni liikmed, ma annaksin teile lühidalt ülevaate äh, selle teema olukorrast ja ma pean vabandama härra Silva eest, kes ei saanud kahjuks tulla. Te viitasite üleminekumeetmetele, mis puudutavad äh, tööjõu vaba liikumist, need kehtestati Rumeenia ja Bulgaaria liitumisel aastal kaks tuhat seitse, need võivad kesta maksimaalselt kolm, seitse aastat, neil on siis kolm faasi ja viimane nendest kaheaastane faas algas selle aasta jaanuaris. üleminekumeetmete äh, sisseseadmine ei ole eripärane sellele laienemisele, vaid seda on tehtud ka varem, selle eesmärgiks on olnud aidata liikmesriikidele ette valmistada tööturu avanemiseks. meetmete sisseviimine on aga tundlik teema, sellepärast et see puudutab äh, põhivabadust, milleks on siis töötajate vaba liikumine Euroopa Liidus. mis puudutab Rumeeniat ja Bulgaariat, siis äh, üleminekumeetmete kolmas faas, mis algas esimesel jaanuaril kaks tuhat kaksteist, al-, lõpeb äh, ja enam ei saa seda pikendada esimesel jaanuaril kaks tuhat neliteist. Äh, komisjon esitas, on esitanud kaks raportit, mis puudutavad nende meetmete toimimist, esimene novembris kaks tuhat seitse ja teise novembris kaks tuhat üksteist pärast kahe asjasse puutuva riigi palvet. Need äh, raportid võeti vastu komisjoni poolt, äh, raport võeti vastu siis raport novembris kaks tuhat üksteist ja selles sisaldus hulk sõnumeid, muuhulgas see, et äh, Rumeenia ja Bulgaaria töötajate liikuvusel on positiivne äh, Äh, mõju äh, majanduskasvule ja kohalike tööjõupuuduse likvideerimisele liikmesriikides. Äh, et on piiratud mõju töötajate töötingimustele ja palgale sihtriigis ja et üleminekumeetmetel on ainult piiratud mõju töötajate voogudele Euroopa Liidus. liikuvust mõjutavad rohkem teised faktorid, näiteks töökohtade kättesaadavus, vastuvõtvad võrgustikud või äh, keelteoskus. Rumeenia ja Bulgaaria liitumislepingud näevad ette, et liikmesriigid, kes jätavad äh, üleminekumeetmed kehtivaks ka teises faasis, püüavad neid ka pik-, võivad neid ka pikendada kolmandas faasis tingimusel, kui tekivad tõsised tõrked nende tööjõuturul või on nende tõrgete tekkimise oht. ja sellisel juhul peavad nad komisjoni teavitama enne esimest jaanuari kaks tuhat kaksteist. see võimalus oli siis olemas üheteistkümnel liikmesriigil, kes jätkasid üleminekumeetmetega kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuni. mis puudutab neid ühteteist äh, asjasse puutuvat liikmesriike, neist kaks, Itaalia ja Tšehhi Vabariik, on meid informeerinud otsusest hakata kohaldama Äh, Ruma-, Rumeenia ja Bulgaaria töötajatele vaba liikumist esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist. üheksa ülejäänud riiki, kelleks on siis Saksamaa, Iirimaa, Prantsusmaa, Luksemburg, Holland, Ühendkuningriik, Belgia, Malta ja Austria, on komisjoni teavitanud enne esimest jaanuari kaks tuhat kaksteist sellest, et nad on teinud otsuse jätkata äh, riiklike üleminekumeetmete kohaldamist ja nad on selgitanud, et äh, neil on siis kas tekkinud äh, tõsised tõrked tööturul või on nende tõrgete terki-, tekkimise oht. komisjon hindas tähelepanelikult saadud teateid, nii nende formaalset külge kui ka sisulist poolt. mis puudutab vormilist külge, siis kõik üheksa asjasse puutuvat liikmesriiki on äh, pidanud kinni tähtaegadest, nende teatisega on äh, kaasas põhjendused, äh, sealhulgas ka kvantitatiivsed, mis puudutavad nende tööjõuturgu. ja komisjon hindas ka nende põhjenduste sidusust ja edastatud info asjakohasust. peamised argumendid Äh, mida liikmesriigid välja tõid, puudutasid praegust olukorda tööjõuturul ja ebasoodsate äh, arengute võimalust, eriti selles osas, mis puudutavad majanduskasvu, äh, tööpuudust ja töö pakkumiste vähenemist teised argumendid puudutavad neid riske, mis on seotud tööturu avamisega teatud sektorites või teatud töötajate liikidele või teatud piirkondades. Äh, rõhutati muuhulgas äh, näiteks riske, mis on seotud juba riigis elavate sisserännanute suhtes, kelle hulgas on töö puudus kõrgem ja kelle puhul tekib suur konkurents uute saabujatega. samuti viidati vähekvalifitseeritud äh, töötajatele ja piirkondadele, kus on kõrge tööpuudus. paljud liikmesriigid rõhutasid ka seda, et äh, tekib mobiilsusvoogude ümberkujunemine ähm, juhul, kui äh, teised liikmesriigid nende Mm, samme ei järgi, näiteks Hispaania otsus äh, avada tööturg jaanuaris kaks tuhat üksteist äh, tekitas äh, teatud küsimusi naaberriikidele äh,. paljud riigid, näiteks äh, Saksamaa ja Luksemburg, otsustasid äh, piiranguid leevendada ja teatud määral tööturu äh, ähm, avada ja nad lisasid siis oma teatisele ka info nende leevendavate meetmete kohta. puhtalt vormilisest aspektist vaadatuna on äh, ülemineku meetmete kohaldamine viimases faasis selline asi, mis ei nõua komisjoni eelnevat nõusolekut liikmesriik teavitab komisjoni otsusest meetmetega jätkata ja mingisugust luba neile vaja ei ole. komisjon siiski hoiatas eelmise aasta lõpus liikmesriikeid, riike vajadusest teatisele lisada üksikasjalikud põhjendused. ja nende teatiste analüüsil jõudis komisjon järeldusele, et enamik liikmesriike on esitanud järjekindlaid ja sisulisi argumente oma otsuse põhjenduseks. komisjon, volinik äh, äh, esitas oma äh, järeldused ka seitsmeteistkümnendal veebruaril tööhõive nõukogule äh, ja võttis teadmiseks need teatised, aga samas andis ta ka liikmesriikidele järgmise sõnumi. töötajate vaba liikumine on põhimõtteline sõnum, mis on kasulik nii majandusele kui tööhõivele üldiselt. Äh, praegused andmed ei ole näidanud, et äh, piiride avamisel oleks olnud negatiivne mõju tööjõuturule ja samuti liikuvuse vood on põhimõtteliselt äh, tingitud tööjõu nõudluse poolest ja seega tegemist äh, on äh, võimalusega vastata kõrge kvalifikatsiooniga tööjõupuuduse vajadusele. ja see on ka järeldus, mille komisjon lisas tööhõivepaketile kaheksateistkümnendal aprillil Nende kommentaaride käigus rõhutas ka volinik, et piirangud töötajate vabale liikumisele toob kaasa soovimatuid kõrvalemõjusid, eriti seetõttu, et ta võib piirata tagasipöördumist ja soodustada deklareerimata tööd. pärast tööhõivenõukogu istungit saatis volinik ka kirjalikud kommentaarid asjasse puutuvale äh, üheksale liikmesriigile märtsi keskpaigas. Nendes kirjades meenutas ta lisaks üldistele kommentaaridele ka seda, milline on üleminekumeetmete mõte, see tähendab seda, et äh, nende meetmete kaudu on liikmesriigil võimalik ennast äh, järk-järgult ette valmistada tööjõuturu avamiseks. ta kutsus liikmesriike kiiresti ette valmistama tööjõuturu avamist ja eriti kutsus ta neid üles jälgima regulaarselt tööjõuturu arenguid ja tagama ja öö, äh, otsima võimalusi viimase faasi käigus öö, äh, juba ennetavalt äh, piirangute kaotamiseks või tööjõuturu avamiseks. ta kutsus ka teatud osa liikmesriikidest üles enne maikuu keskpaika esitama komisjonile täiendavat teavet oma tööjõuturu kohta mis äh, on siis seatud, seotud nende tööjõuturu tõrgetega või tõrgete ohuga. ja lõpuks volinik teatas ka kavatsusest äh, viia läbi vahehindamine äh, üleminekumeetmete kolmanda faasi osas. nagu te teate, seda ei ole eraldi õigusaktiga ette nähtud ja see tähendab seda, et komisjon kavatseb Äh, ka üheksat riiki jälgida väga tähelepanelikult aasta kaks tuhat kolmteist lõpuni, suur tänu! Ähm, suur aitäh, härra Morale! meil oli ette nähtud arutelu äh, pikemalt läbi viia, seega meil on veel kakskümmend minutit. me natuke ähm, hilinesime oma algusega, seega annan teile nüüd äh, sõna. kõik kolleegid, kes on äh, sõna soovinud, seda nüüd äh, saavad Colet Blanc. Limba română, începând prin a-i mulțumi uh, reprezentantului Comisiei pentru mesajul pe care ni l-a transmis astăzi. Suur tänu. Uh, Äh, selle info eest, mis puudutas volinik Andori tegevust, see ülevaade olukorrast, äh, mis puudutab siis Rumeenia ja Bulgaaria töötajate vaba liikumist, oli väga kasulik. omalt poolt tahaksin edasi anda järgmise sõnumi ja tahaksin ka esitada komisjonile ühe küsimuse. kõigepealt me räägime siin Euroopa Liidu aluspõhimõtetest ehk siis töötajate vabast liikumisest. aga mina tahaksin ikkagi rääkida eelkõige liikuvusest. kuna töötajate liikuvust peetakse instrumendiks mis äh, võib aidata kaasa töökohtade loomisele ja tööturu konsolideerumisele, arvan mina, et koostöös Euroopa Komisjoniga peame leidma lahendusi, mille kaudu oleks äh, võimalik võttes, võtta arvesse seda äh, tingimuslikkust, mis on kehtestatud Bulgaaria ja Rumeenia liitumislepingutes Äh, ja mis äh, loob diskrimineerimist ja omab vaid negatiivseid mõjusid äh, tööjõuturule, et see lõpetatakse võimalikult kiiremini. tuleb neid piiranguid kas leevendada või nad tühistada. meie jaoks on väga oluline, et suudaksime majanduskriisi perioodil leida parimaid lahendusi Euroopa kodanike jaoks, mis aitaksid meil kriisist välja tuua. samuti peame tagama Euroopa sotsiaalse ühtekuuluvuse äh, ja efektiivse integreerimispoliitika, äh, mis aitaks muuhulgas tagada inimväärsed töötingimused ja sotsiaalkaitse me ei tohiks teha erandeid äh, meie põhiväärtustest. Äh, komisjon on meile teada andnud, millised olid need argumendid, millele viidati. Äh, nad ütlevad, et Rumeenia ja Bulgaaria töötajate osalemine tööturul võib tekitada tasakaalustamatust aga sellest lähenemisest tuleb loobuda ja me peame leidma elujõulised lahendused selleks, et leida kriisi tegelikud põhjused ja me tegelikult ju teame, millised need tegelikud põhjused on. Neil ei ole midagi pistmist äh, Rumeenia ja Bulgaaria töölistele tööjõuturu avamisega. Äh, selles osas on komisjoni raport väga selge Äh, mis puudutab töötajate liikuvust, siis selle majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed on eelkõige positiivsed ja mitte negatiivsed. ja seetõttu tahaksin esitada komisjonile ühe küsimuse. Äh, pärast neid vastuseid, mille komisjon saab mai keskpaigas äh, liikmetelt, kas siis toimub uus hindamine ja ja kui äh, esitatakse uusi argumente või uut teavet, kas siis äh, tehakse mingi uus otsus Rumeenia ja Bulgaaria töötajate liikuvuse kohta? Äh, suur aitäh, proua Plank. Steinbrückile palun sõna ma olen nõus Äh, sellega, mida ütles kolleeg Plamp ja ma toetan teda igas aspektis. komisjon väidab, et äh, Saksamaa on selline, see riik, kus on võetud vastu suurimaid äh, piiranguid Bulgaaria ja Rumeenia tööliste osas sotsiaaldemokraatide jaoks Saksamaal me ei garanteeri niimoodi tööliste vaba liikumist mis on üks Euroopa Liidu põhiväärtustest. kuid probleem ei ole niivõrd vaba liikumine, kuid Saksamaal ei ole kehtestatud miinimumpalga määra ja siiani on väga palju deklareerimata tööd. Saksa valitsus peaks tegelema just eelkõige nende probleemidega ning mitte jääma oma piirangute juurde. Saksa föderaalne valitsus kardab, et tööliste vaba liikumine võib kvalifitseeritud tööd eh, kohalikelt töötajatelt eh, ära võtta, kuid teised liikmesriigid, kellel on olemas juba selline kogemus, teiseks föderaalse valitsuse mureks on see, et vaba liikuvuse korral seda ei ole Saksamaal lubatud, et vältida sotsiaalset äh, dumpingut, kuid milline on teiste liikmesriikide kogemus, kes on juba oma piirid avanud, ma tahaksin seda küsida. eriti pidades silmas miinimumpalka. aitäh, äh, sõna on kolleeg Clargil suur tänu, esimees. ma ei ole ainukene, kes on aru saanud, et äh, üleminekumeetmetest äh, tuleb üle saada kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuks. üks meie juhtivatest äh, päevalehtedest on ka sellest aru saanud, kirjutades, et Euroopa Liit tahab avada Ühendkuningriigi tulvaväravad. me näeme, et, et töötajate voog võiks äh, Ühendkuningriiki jõuda. kaheksa koma kolm protsenti on meie tööpuudus, kaksteist protsenti on see Bulgaarias äh, ja seetõttu on inimestel motivatsiooni ka meie juurde tulla. ma tean, et et väga paljud bulgaarlased ja rumeenlased lähevad pigem Itaaliasse, Hispaaniasse kui Ühendkuningriiki tööle. aga Itaalia ja Hispaania on äh, majanduskriisist äh, kõige rohkem praegu mõjutatud, nelikümmend protsenti noorte tööhõive puudust äh, praegu Hispaaniast ma näen, et tööjõud liigub sellistesse riikidesse, kus on paremad perspektiivid, näiteks Ühendkuningriik. nii et mõni ime, et Ühendkuningriigi kodanikud on Euroopa Liidu vastu pööranud. eelmisel aastal täpselt seesama Päevaleht teatas, et Briti töötajad Ühendkuningriigid kaotasid sada kuuskümmend kuus tuhat töökohta. samal ajal sada kuuskümmend kuus tuhat töökohta äh, nendel töökohtadel jätkasid inimesed, kes ei olnud Ühendkuningriigist pärit. võib-olla need numbrid on kokkusattumus, aga see kindlasti teatud trendi illustreerib, nii et enne, kui te hakkate minu ja minu ähm, kaaskondlaste kohta eelarvamusi kujundama, Äh, tahaksin ma öelda, et Ühendkuningriik on juba aastasadade jooksul võtnud vastu erinevaid äh, inimesi erinevatest äh, riikidest üle kogu maailma, aga väikestes kogustes, mis tähendab, et need inimesed on integreerunud ja nad on saanud Ühendkuningriigi kogukondade osaks. aga nüüd me räägime kahesajast tuhandest inimesest aastast. kui inimesed tulid mõned sajandid tagasi, ei olnud neil vaja rohkem arste, õpetajaid, teid ja taristut, sellepärast sellepärast, et äh, nad said kogukonna osaks. nüüd on seda kõike vaja. nüüd kõige tihedamalt asustatud äh, riik Euroopa Liidus on äh, Ühendkuningriik ja me näeme, et see, kogu see süsteem ei ole jätkusuutlik. ärge saage minust valesti aru tõepoolest. üks isiklik vaatenurk sellele samale teemale ma olen õpetaja, õpetasin kolmkümmend üheksa aastat ja Äh, läksin äh, kaheksakümne kolmandal aastal pensionile, äh, peaaegu nelikümmend aastat karjääri selles valdkonnas, kui ma nüüd sellele tagasi vaatan, siis ma saan aru, et Lõuna-Ameerika erandiga olin ma õpetanud noori kogu, üle kogu maailma. see tähendab nende erinevatelt maadelt tulnud perede äh, Äh, lapsi Sri Lanka, Pakistan, Ameerika, äh, Aafrika, Austraalia erinevad riigid ja ka Itaaliast, Hispaaniast, Portugalist, erinevatest Euroopa riikidest, äh, Saksamaa, Soome, Poola, Tšehhi Vabariik, ungarlasi, kõik olid väga teretulnud meie koolisüsteemis. väga suur rõõm oli neid õpetada aga me ei saa sellegipoolest vastu võtta selliseid proportsioone inimesi, nagu praegu äh, meieni jõuab. ja kokkuvõttes, äh, härra esimees, kui lubate, siis tahaksin öelda, et Lissaboni leping ütleb väga selgelt, et diskrimineerimist ei tohi olla mitte millegi alusel. selles komisjonis juba täna hommikul Hershey raporti puhul juba nägime, kõik need muudatusettepanekud, mis raportöör tegi, neid toetati väga tugevalt, võeti vastu äh, ja need muudatusettepanekud ütlesid, et meil on null tolerants äh, diskrimineerimise vastu ja mis ma näen? Äh, komisjoni raportis, mida me täna pärastlõunal arutavad, üks punkt kolm, juba esimesel leheküljel siin on kirjas, et liikmesriik peab alati andma eelistuse Bulgaaria ja Ruma-, Rumeeniast pärit tööjõule Äh, nende eest, äh, nende töötajate eest, kes tulevad kolmandatest riikidest. see tähendab seda, et äh, Ühendkuningriik peaks sulgema kolmandatele riikidele tööjõuturu ukse. kuidas nüüd siis diskrimineerimisega, härra esimees, ma loodan, et te olete kõik selle üle uhked. aitäh, Clark, Cornelis ja Maria, palun. Thank you so much suur tänu! yeah, well, this, this heartfelt uh, uh, jah, tõepoolest see kirega räägitud lugu ja ma, mulle jääb sellest meelde üle kogu maailma noorte õpetamise osa, kogu ülejäänud osa, aga kahjuks mitte väga. mul on väga hea meel, et kiri sai saadetud, härra Andor lubas eelmise aasta lõpus juba, et see saab tehtud, nüüd on see tehtud. mul oleks hea meel küll seda näha, aga ma ei tea, kas me sellest koopia saame. ma tahaksin ka teada, millised riigid täpselt pidid eh, oma tööjõuturu moonutamist tõestama. kas sellist infot on võimalik saada? tahan teada ja kas vastuseid on saadud nendele küsimustele ja millised on tähtajad? edasi sisu juurde. ma tahtsin teada, millised täpselt on head argumendid, kuidas defineerida. väga paljud äh, uuringud näitavad, et rumeenlased ja bulgaarlased tegelikult ei moonuta tööjõuturgu, eriti just nendes riikides, kus läheb päris hästi, näiteks Holland ja Saksamaa. ma ei näe tõepoolest, kuidas Äh, need riigid võiksid tulla välja argumentidega, mis oleks äh, tööjõu äh, vastu heaks argumendiks. Ähm, edasi, ma tean, et on vahearuande aeg. sealt võiks ilmselt näha, kuidas mõjutab ühe ühe liidu osa survestamine teistele töökohtadele kuidas töölepingut ja äh, füüsilisest isikust ettevaat-, ettevõtjad äh, siin on tekkinud. Mm, Hollandis me oleme näinud et, et kolmkümmend viis protsenti on bulgaarlaste, rumeenlaste osast äh, füüsiliste isikust ettevõtjaid ja nelikümmend kuus protsenti Ühendkuningriigis samade riikide tööjõust on ise omale tööandjaks. ja Äh, küsimus siin siis, äh, kas seda seiratakse ja millised need numbrid on mujal. ja lõpuks edasi, mis saab edasi? Äh, kui Hollandi vaatepunktist rääkida, siis mina olen näinud teavituskirja, tegemist oli päris naeruväärse kirjaga, milles seisis, et Bulgaariast ja Rumeeniast pärit et töölised ei kasuta sotsiaalkindlustusvõimalusi Hollandis, aga see võib muutuda. nii et äh, tundub imelik argument. ma olen päris kindel, et äh, rohkem on vaja selgitusi ja küsimus, et mis siis saab edasi? suur aitäh, sõna on härra Kosal a mostani hozzászólásomat nem kizárólag a saját nevemben teszem meg, hanem a néppárti... Räägin Rahvapartei koordinaatori Ööri nimel, kes ei saa kahjuks ise sellel koosolekul täna osaleda. ma usun, et eelkõnelejad on juba esile toonud väga olulised argumendid ja meie positsioon on väga selge. me räägime Euroopa Liidu ühest põhivabadusest ning äh, tõkked sellele põhivabadusele ja selle rakendamisele, äh, neid tuleks selgitada, aga need ei ole olnud piisavad, need selgitused. kahe tuhande kuuendal aastal Euroopa Parlament äh, tegeles juba selle küsimusega. ja me rõhutasime seda, et need piirangud tööliste vabale liikuvusele ei täida neid eesmärke, milleks nad olid ellu kutsutud, eriti pikas perspektiivis. me usume, et äh, ilma piiranguteta piirangute kaotamiseks tuleb võtta samme ja need äh, teenivad Euroopa Liidu ja liikmesriikide huve meil on vaja luua uusi töökohti, meil on vaja töötajate liikuvust ning tasakaalustatud olukorda. Need on eesmärgid, mille saavutamiseks tuleb meil tööd teha. me tunnustame neid samme, mida on võtnud Euroopa Komisjon ja me usume, et me oleme teel õiges suunas sest tööliste vaba liikuvuse tõkestamine tuleb lõpetada juba enne kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastat, aitäh! aitäh härra Koosale, härra Serkas, palun! ma võtan äh, nii enda eest sõna kui esindan ka oma fraktsiooni kolleege. tahaksin anda edasi selle mõtte, mis äh, tugineb nii kogemusel, see ei ole ainult teooria, see on juba mõnda aega õhus olnud ja sellel on ka praktiline külg. Äh, kolmas äh, üleminekufaas on lõppemas ja selline see eriline arutelu, siin me räägime töötajate õigustest, kuid hetkel me ju ei räägi nendest õigustest, me räägime peaaegu praegu põhiõigusest. see on natuke paradoksaalne ja lausa skandaalne, võiks öelda. et äh, need inimesed, kes siin räägivad äh, majandusvabadustest ja põhiõigustest nagu vaba liikumine, siis unustatakse sellised vabadused ära, isegi kui tegemist on liberaalidega. ning äh, sellise printsiip äh, vaatepunkti vastu ollakse väga negatiivselt häälestatud. Äh, Euroopa on nagu klubi, kuhu inimesed tulevad vabatahtlikult ja siin tuleb neid, äh, nendest reeglitest äh, kinni pidada. kes ei taha klubi reeglitest kinni pidada, see peab äh, lihtsalt klubist lahkuma. me peame igal juhul kaitsma vabadusi. me peame võimaldama inimestel avada ettevõtteid ja samamoodi võitlema protektsionismi vastu. ülemineku faas oli erandiks, nagu komisjon ütles, ja see kestis seitse aastat, see andis võimaluse liikmesriikidel ennast ette valmistada. see andis võimaluse liikmesriikidele mitte tunda häbi ja leida ennast olukorras, kus nad ei ole töötajate vastuvõtmiseks valmis. on riike, kuhu töötajad ei lähe. kas, kas tõesti Euroopa Liit ei ole võimeline paarisadat tuhandet töötajat vastu võtma, kui me need võrdselt riikide vahel ära jagame? kui osad riigid oma piirid sulgevad, siis ju tasakaal läheb, kogu olukord tasakaalust välja kuid äh, avatud mentaliteediga ja töötajate vastuvõtmisega, kes tulevad just selleks, et meie majandustele kasvule kaasa aidata. härra esimees, äh, mm, mm, parem äärmuslaste suust me kuuleme pidevalt seda argumenti, et võõrtööjõud tuleb ja võtab ära kohalike töötajate töö. tegelikult tulevad nad tegema seda tööd, mida kohalikud teha ei taha. Nad hooldavad vanureid, koristavaid tänavaid, mida kohalikud keelduvad tegemist. seega neid võõrtööjõudu nähakse liiga negatiivsest äh, aspektist, kuid see ei ole, see, see, see argument ei ole veenev. ma tean, et härra Andor teeb tõepoolest jõupingutusi, kuid äh, neid jõupingutusi tuleb äh, jätkata me ei saa lubada, et me võtame inimestelt ära nende põhiõiguse. meie komisjon peab selle äh, tagama, sest et äh, sellel ei ole tööturule mingisugust äh, negatiivset mõju. tuleb öelda, et kui tööd ei ole, siis ju tööjõud ka ei tule kui tööd ei pakuta, siis äh, tööjõud jääb äh, kohale, nad lähevad oma koduriiki tagasi. ma tahaksin komisjoni käest sotsialistide nimel äh, küsida. rakenduskomisjon nähes, et ei ole mingisuguseid põhjapanevaid argumente, vaid on ainult eelarvamused ja ekstreemsed ideoloogiad. pärast seitset aastat ei ole võimalik, et me piire ei ava, sest et ei ole lihtsalt koherentseid äh, argumente. aitäh! aitäh härra Serkasele, Simpel palun. aitäh, härra esimees. kuulanud ära minu kolleegid, ma leidsin, et ma võtaksin lõpuks sõna, nagu minu kolleeg Sarkas ütles, siis teatud väited ei ole mitte ainult häbistavad, vaid need on ka väga ohtlikud väljakutsed, mis seisavad Euroopa Liidu ees, neid, nendega tuleb tegeleda kõik koos. mis puudutab statistikat, siis me ei saa kõiki neid nagu kokku segada, see on, see on see lubamatu. kui eh, tegemist on eh, kindla arvu töötajatega, kes asuvad tööle nende teiste töötajate asemel, siis me peaksime küsima, miks see juhtub, kas nad on siis paremini kvalifitseeritud. järelikult meie koolisüsteem ei ole adekvaatne, adekvaatne või võib-olla võetakse nad sellepärast tööle, et nad saavad väiksemat palka, järelikult meie sotsiaalkindlustuses on mingi tühik. seega meie eh, peame läbi vaatama strateegia kaks tuhat kakskümmend, võib-olla midagi seal ei tööta ma arvan, et me ei saa keskenduda ainult äh, liikuvuse piirangutele, sest me ei räägi siin tööturu ohtudest, vaid äh, liikmesriikide poliitikad ei ole veel valmis nende eesmärkidega või nende väljakutsetega tegelema. samas kui teistes äh, liikmesriikides on tehtud märkimisväärseid edusamme me leiame, et meie kodanike jaoks võimaluks vabaks liikumiseks on äh, suurepärane võimalus äh, see annab äh, inimestele võimaluse töötada, liikuda välismaale. kuid samal hetkel, kui me tahame, kui meie käest palutakse, et me avaksime oma piirid teistele, siis me sellest keeldume ma arvan, et probleem ei ole ot nii otseselt vaba liikumine, vaid lihtsalt äh, meil puuduvad tööturul selged ja lihtsad reeglid ja me ei ole äh, valmis veel või me ei ole võidelnud piisavalt deklareerimata tööga ja me peame tegema jõupingutusi selles suunas. aitäh! võtan äh, lühidalt sõna sotsiaaldemokraadid said sõna selle arutelu jooksul. ka kristlikud demokraadid peavad saama samasuguse võimaluse, me peame tagama sellise tasakaalu. jah, teil on õigus, me ei taha mitte kedagi mm, välja jätta. ja me ei taha kedagi diskrimineerida kuid kui me tahame reegleid jälgida, siis selline seitsmeaastane üleminekuperiood on võimaldatud, see oli väga oluline protsess. väga su-, paljud äh, arvatud riskid ei osutunud tõeks, ka see on väga tähtis äh, faktor ja sellega tuleb arvestada. me oleme ka näinud ja ma olen ka komisjoni esindajale seda öelnud, et need välja töötatud äh, reeglid nõuavad meie käest äh, põhjendusi teatud ettemääratud kuupäevadeks ning nendest reeglitest on kinni peetud. see on oluline, sest info on äh, jagatud. räägiti äh, oletatavatest äh, Äh, riskidest äh, tööturul, kuid liikmesriikides olukord äh, võib muutuda. jah, on töötajaid, kes tulevad ja on nõus töötama teistel tingimustel kui kohalikud juba pikka aega töötud inim-, kodanikud loomulikult tööandjad võtavad tööle inimesed, kes on nõus töötama madalama palga eest, seega me peame sellist palgatumpingut äh, takistama. me oleme miinimumpalga määra poolt see tuleb sotsiaalsete osapooltega läbi rääkida. see määr tuleb kindlaks määrata. seda tuleb igas sektoris äh, eraldi teha ning kuulata ära loomulikult äh, sotsiaalsed osapooled. Need ei tohi mingil juhul olla diskrimi-, diskrimineerivad ja nad ei tohi äh, kattuda Neid ei tohi ka näha või selgitada ideoloogiatena ma usun, et meie vahel valitseb täielik usaldus komisjoni ja parlamendi vahel, meie Bulgaaria ja Rumeenia kolleegidega on meil pikaajaline töökogemus ja ma arvan, et see on heaks aluseks, mis annab meile võimaluse Äh, loota sellele, et äh, edusammud äh, saavad olema tugevad erinevates riikides. annan nüüd sõna härra Morenile ja annan teile võimaluse vastata küsimustele, aitäh! suur tänu, härra esimees! ja suur tänu nende eriilmeliste sõnavõttude ja kommentaaride eest. kahtlemata annan ka volinik Andorile teie seisukohtadest teada. enne kui tulen konkreetsemate küsimuste juurde, lihtsalt äh, kordaksin veel üle, et need üleminekumeetmed on tegelikult äh, erand põhimõttelisele äh, vabadusele ja sellel erandil on maksimaalne kestus seitse aastat see tähendab seda, et kolmekümne esimeseks detsembriks kaks tuhat kolmteist peavad need erandid lõppenud olema. Äh, õiguslikuks aluseks nendele eranditele on liitumislepingud ja nendes on ette nähtud ka need kolm faasi, sealhulgas äh, teavitamismehhanism enne kolmanda faasi algust. ma ei hakkaks uuesti rääkima meie hindamisest selles osas, mis puudutab äh, liikmesriike Äh, mis on oma tööturu äh, Bulgaaria ja Rumeenia kodanikele avanud. Äh, see hindamine peegeldub kahe tuhande üheteistkümnenda aasta raportis ja selle tulemustest tulemustele ma juba viitasin, äh, tööjõuturu avamisel on üldine positiivne mõju majandusel, sellel on teatud sotsiaalsed mõjud, äh, mis on piiratud, mis puudutavad eelkõige töötingimusi ja palku ja teatud piiratud äh, mõjud ka tööturule selles osas, mis puudutavad teatud kvalifikatsioonide defitsiidi leevendamist. Nüüd millised, milline on meie suhtlus liikmesriikidega selle kolmanda faasi käigus? praegusel hetkel käib menetlus, mille käigus me põhjalikult analüüsime äh, liikmesriikide argumente, me ootame siis, et liikmesriigid esitaks äh, põhjapanevad argumendid oma otsuse äh, Mm, toetuseks. see on keeruline protsess, sellepärast et liitumislepingus öeldakse, et liikmesriikidele jääb õigus jätta äh, üleminekumeetmed kehtima kolmandaks faasiks tingimusel, kui toimub raske tööturumoonutus või tõrge või on selle oht. see ei pruugi olla seotud äh, Rumeenia ja Bulgaaria töötajate kohalolekuga, see moonutus iseenesest, vaid see võib olla palju laiem seega liikmesriikide argumendid võivad puudutada ka nende enda hinnangut näiteks liikmesriigi majanduse arengule või tööturu arengu aspektile selles. see tähendab seda, et igas komisjonile tulnud teatises on äh, osad mis ühelt poolt puudutavad eh, hinnangut liikmesriigi tööturu olukorrale ja samuti ka majandusolukorrale. muuhulgas on eh, esitatud prognoosid majanduskasvu osas, tööhõive osas, eh, tööturu olukorra või arengute osas. see tähendab seda, et need liikmesriigid ei kattu, liikmesriigil on teatav kaalutlus võimalus või hinnang siin, sest äh, iga analüüs äh, põhineb ju teatud hüpoteesidel majanduse arengu kohta tulevikus. see, mida komisjon tegi äh,, ta pöördus teatud liikmesriikide poole äh, palvega, et nad täiendaksid oma selgitust lis, lisaksid sinna teavet, selle eesmärgiks on tagada, et äh, tööturu Eh, olukorra ja arengute analüüs tugineb tõepoolest objektiivsetel äh, argumentidel, arvudel, mille esitusega me oleme nõus ja jagatud eesmärkidel. Äh, seega selle eesmärgiks on juhtida liikmesriigid põhjalikult analüüsima nende piirangute äh, ähm, vajalikkust ja võimalike tööjõuturu tõrgete võimalikkust ja ma rõhutaksin veel kord, et need tõrked on, võivad olla väga üldised. eesmärgiks on ka jätkata dialoogi liikmesriikidega, äh, see on ka vahehindamise mõte ähm, selleks, et siis äh, vahehindamise dialoogi käigus uuesti hinnata seda olukorda kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta jooksul ja tegelikult aidata liikmesriikidel läbi vaadata oma positsiooni jooksvalt, võttes arvesse arenguid tööjõuturul. nii et see mõttevahetus komisjoni ja liikmesriikide vahel on toimunud, on kantud sellest mõttest ja komisjon on äh, lähtunud liikmesriikide poolt äh, selle kirjavahetuse käigus esitatud andmetest ja komisjon soovib olla kindel, et need hüpoteesid, mis on äh, esitatud liikmesriikide tööjõuturu arengu osas, oleksid asjakohased ja vastaksid ka meie enda hüpoteesidele. mis puudutab nüüd konkreetsemaid vastuseid, siis äh, see monitooring jätkub äh, kogu kolmanda faasi jooksul selleks, et tagada, et tööjõuturul toimuvad muudatused liikmesriikides, kes on üleminekumeetmed säilitanud, võetakse arvesse ja äh, me saaksime suhelda sellel teemal asjasse puutuvate liikmesriikidega. suur tänu, härra Moran. Ich denke schon, das war eine ganz wichtige Information und ich setze ma meenutaksin veel ka seda, et äh, erinevalt teistest äh, parlamentidest kantakse meid äh, veebstriimingus üle. meid on võimalik jälgida, kes on sünkroniseeritud meie kanalile. see on väga hea uudis, sest me saame niimoodi oma tööd äh, jagada huvitatud inimestega, ma arvan, et äh, see on heaks näiteks äh, parlamendi, mis parlament tööd teha võib. Läheme punkt üheksateistkümne juurde, see puudutab ühtekuuluvuspoliitikas territoriaalse arengu rolli optimiseerimist. me rääkisime Bulgaariast ja Rumeeniast ja meie kolleeg Bulgaariast saab nüüd Ehm, sõna, et tutvustada oma arvamust. palun, teil on sõna. suur tänu. ma püüan teha tõepoolest väga lühidalt. ja palun, et variraportöörid jagaksid ka samuti oma arvamusi. ma tahaksin rõhutada, et ajastus on tegelikult käesoleva raporti äh, väljatöötamiseks väga sobiv, sellepärast et äh, me räägime kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta ühtekuuluvuspoliitika vahendite planeerimisest. me oleme püüdnud oma arvamuses keskenduda võtmeelementidele selleks, et optimeerida ühtekuuluvuspoliitikas territoriaalse arengu rolli ning hoida need küsimused meie komisjoni pädevusest lähtuvalt. ühtekuuluvuspoliitikal on suur roll mängida, et tööhõivet suurendada, kohalikke kogukondi arendada ning ka õppimisvõimalusi parandada. Need on põhilised Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend äh, programmi eesmärgid Äh, väga oluline on territoriaalne lähenemisviis, ESF-i kaasamine selleks, et äh, äh, mitmetasalist valitsemist tugevdada, aga kohalike tasandite kaasamine on ka väga oluline. kui ma ütlen pädevused ja võimekus, ma ei räägi siin ainult haldussuutlikkusest, aga ma räägin ka sotsiaalpartnerite suutlikkusest poliitika rakendamisse kaasatud saada seetõttu on oluline rakendada integreeritud äh, territoriaalset lähenemisviisi regionaalsesse poliitikasse ning äh, edastad äh, minna edasi ka ühtekuuluvuspoliitikas. ma usun, et kui partnerluslepingud ja operatsioonilised programmid on käigus, siis peavad liikmesriigid äh, tagama ka kõikide sidusrühmadega koostöö ning kuulama ära, mida sidusrühmadel on öelda. regionaalsete partnerite kaasamine ning äh, usalduse ülesehitamine on territoriaalse arengu võtmeküsimused selleks, et tagada ühtekuuluvuspoliitika eesmärke optimeerimine peab äh, põhinema väga põhjalikul analüüsil, millised on territoriaalse arengu võimalused äh, teatud piirkondades ning äh, loomulikult on vaja keskenduda mõjutatud geograafiliste piirkondade erivajadustest lähtuvalt, eriti need piirkonnad, mida puudutavad kõige suuremalt tööpuudus, integratsiooni vähesus äh, ja nii edasi. Äh, me näeme liikmesriikide vahel ikkagi väga suuri erisusi sotsiaalsetes valdkondades, äh, mitte ainult regioonide vahel, aga ka regioonide sees. ja seetõttu on vaja arendada välja programmid, mis oleksid vastavuses regionaalsete ja allregionaalsete vajadustega. Euroopa Sotsiaalfond peab toetama edasi äh, kohalike lähenemiste ja tööhõive ning sotsiaalse kaasatuse aspekte. kuna mm, arvamuses, arvamuse mm, pikkus on siin piiratud, siis ma ei ole allregioone siia kaasanud, demograafilised küsimused olen kõrvale jätnud ning ka noorte, noortööjõu liikuvuse, aga ma tahaksin need aspektid muudatusettepanekutena sisse tuua. suur aitäh äh, tähelepanu eest! suur aitäh teile! ja sõna saab kolleeg Dada. aitäh, esimees! nagu või variraportöörina arvan ma, et see arvamus on väga päevakajaline ja täiendab väga hästi meie arutelusid erinevate Euroopa fondide tuleviku osas, ükskõik, kas me räägime siis nende äh, rahastamisest äh, programmeerimisest äh, tulevikust järgmise finantsraamistiku alal. ja siin on üks äh, läbiv mõõde, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, on selge, et territoriaalse poliitika roll on väga oluline, see on väga nähtav äh, kohalikul tasandil, kodanike lähedal ja minu arvates peavad just kohalikud võimud äh, tegema koostööd erinevate ühtekuuluvuspoliitika tegijatega. aga mis puudutab nüüd äh, arvamuse eelnõu, siis oluline on täpselt äh, defineerida mõiste, sellepärast et me räägime siin territoriaalsest arengust. kujutame nüüd ette, et regi raportis on nüüd definitsioon, mis äh, võtab rohkem või vähem arvesse territoriaalse arengu sotsiaalset mõõdet. Äh, esitatud ettepanek ähm, sisaldab aga minu arvates äh, häid mõtteid, see on hea alus edasiseks tööks. ma olen nõus selle põhimõttega, et territoriaalne areng on põhimõttelise tähtsusega selles poliitika valdkonnas. mis puudutab muid elemente, äh, Mm, programmide piirkondlik kohandamine lähimuspõhimõttest lähtuvalt on oluline, siinkohal ma tahaksin, et arvamuse koostaja täpsustaks natuke lõiget kolm, mis seda teemat käsitleb. ma rõhutaksin ka, et äh, partnerluslepped äh, kohalike äh, Äh, omavalitsuste Euroopa Liidu vahel paistab olevat äh, heaks vahendiks, see tooks äh, huvitatud osapooled programmide realiseerimisele lähemale, nii et siin on mõned olulised aspektid, millele arvamus viitab ja mis vastavad meie nägemusele. mul on võib-olla mõned mõtted muudatusettepanekute osas, võib-olla täiendavad ideed näiteks selles osas, et tuleb keskenduda kohalike omavalitsuste rollile äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisele, näiteks äh, vaesuse äh, vastane võitlus ja vastav Euroopa platvorm, mis puudutab sidusrühmi, siis tuleb rõhutada, kes need on või tuleks täpsustada, kes need on ja rõhutada tööturu osapoolte rolli mis puudutab äh, komisjoni, siis nad on hiljuti teavitanud äh, hulgast äh, juhtalgatustest Euroopa Sotsiaalfondi raames, aga esialgu on teema veel suhteliselt umbmäärane, nii et tuleks rõhutada komisjonipoolse tegevuse täpsustamise vajadust, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika käimasolevat läbivaatamist, siis on väga oluline, et kogu Euroopa Liidu territoorium saaks ühtekuuluvuspoliitikast äh, kasu äh, oleks hea, kui täpsestata, täpsustataks nende nii-öelda vahepiirkondade intermediary uh, regions roll. nii et võib-olla võiks arvamuses viidata sellele vajadusele katta kogu Euroopa Liidu territoorium. nii et mul on mõned täpsustavad ettepanekud veel, aitäh! beaucoup, Frederik. Je n'ai pas un autre. suur aitäh, Frederik. kas keegi soovib veel sõna? ei, siis äh, arvamuse koostaja võiks vastata nüüd küsimustele, palun. Merci äh, pour le commentaire. suur tänu kolleegidele komment-, kolleegile kommentaari eest ma püüan vastata prantsuse keeles. loomulikult see arvamuse eelnõu, mille ma esitasin, ei ole veel lõplik, seetõttu on kõik kommentaarid, ettepanekud, ideed kolleegide poolt, variraportööride poolt äh, väga kasulikud Need aitavad mind väga teksti lõppversiooni sõnastamisel, nii et see oleks rohkem tasakaalus ja piisavalt tugev. loomulikult võin vastata ka küsimustele, mis kolleegi poolt tulid, võib-olla ka võiksin vastata lõpus, siis kui lõpptekst on olemas, aga äh, eesmärgiks on ju saada ühtekuuluspoliitika, mis oleks tõhusam ja seetõttu on vaja äh, parandada kõikide osapoolte, äh, partnerite võimekust. see on see põhjus, miks ma soovin, et äh, lõpptekst oleks võib-olla tugevam ja viitaks kõikidele partneritele. aitäh! suur aitäh! tuletan meelde kolleegidele tähtaegu. kolmas mai kell kaksteist on siis muudatusettepanekute esitamise viimane tähtaeg. nüüd me hellitame teid edasi. annan juhtimise üle ning järgmise punkti tutvustamiseks, aitäh!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 kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvet, volitus kolmepoolseks kohtumiseks. ning annan sõna arvamuse koostajale Philippu Landile. palun. suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid. ma tutvustan lühidalt Äh, meie arvamuse projekti, mille tahaksime saata eelarvekomisjonile tuhande üheksasaja kolmeteistkümnenda aasta eelarve osas. minu arvates äh, on Euroopa võimeline keskenduma majanduse juhtimise parandamisele ja samasugust energiat peaks olema võimalik pühendada ka sotsiaalse Euroopa parandamisele. see tähendab, et meil on vaja suurendada äh, ühtekuuluvust eelarveread, mis kuuluvad meie komisjoni äh, haldusalasse, äh, on just selle eesmärgiga. kahe tuhande kolmeteistkümnenda eesmärgi pea, eesmärk peab olema toetada juhtalgatusi, aga tegemist on ka viimase eelarvega meie finantsraamistikus ja seda ei tohiks äh, see piirduda programmide lõppmaksete tegemisega tuleb äh, dünaamiliselt tegutseda, et aidata noori töötuid, toetada VKE-sid, kes loovad Euroopas kõige rohkem töökohti ESF on sotsiaalpoliitika oluline eh, element, seda tuleb ümber hinnata ja ümber suunata. aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, nii nagu komisjon oma ettepanekud oktoobris esitas, eh, peaks Sotsiaalfondi eh, pädevus laienema, sellepärast et sellepärast, et siiani Mm, viidatud äh, töö, tööhõivekoolitused ei kuulu enam sinna raamistikku ja tuleb tegeleda töötuse vastase võitlusega. ma tean, et eelarvereeglid on äh, ranged ja finantseerimist ei saa vabalt ümber suunata, aga me peaksime kasutama võimalust saata kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tugev poliitiline sõnum selle kohta, et me aitame luua uusi töökohti. meie tööhõivekomisjonina peame seda tegema, muuhulgas peame aitama neid sektoreid, kus on tööhõive, tööjõupuudus ja tugevdama äh, programme nagu EURES ja mikrofinantseerimine ilma ESF-ita, mis aitab äh, kõiki neid initsiatiive rahastada, äh, ei ole see võimalik, sealhulgas on vaja tagada kohalik äh, tööhõive ja ostujõud. oluline on ka rõhutada ettevõtete sotsiaalset rolli ja need ettevõtted, kes seda endale teadvustavad, peaksid saama ka Euroopa toetust Äh, need on need prioriteedid, millele tahan arvamuses tähelepanu juhtida, ma huviga kuulan kõiki ettepanekuid, mis kolleegidel võivad olla, aitäh. Obrigada ao relator. Uh, neste momento temos apenas um colega. Peço... Aitäh. Uh, meil on üks sõnasoovija nii et võite veel küsida tema sõnavõtu ajal sõna, aga nüüd härra Tarden, palun. suur tänu, proua esimees. paar sõna selle arvamuse ettepaneku kohta. Äh, tahtsin lihtsalt öelda, et üldjoontes olen ma nõus äh, kolleeg Philipp Bullandi arvamuse eelnõuga, tegemist on hea lähtearuga, alusega aruteluks Äh, mõned huvitavad aspektid, kõigepealt see vajadus äh, kasutada Euroopa eelarvet äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamiseks, ma tahaksin meenutada, et muuhulgas puudutavad need noorte tööhõivet ja vaesusevastast võitlust, samuti ka rõhutamine tööturu osapoolte rolli osas ja samuti viide globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi suhtes ja äh, toetus, mida Euroopa Liidu eelarvest peaks saama äh, ettevõtete sotsiaalne vastutustunne ja minimaalsed töötingimused. Need on teemad, mida on käsitletud meie komisjonides, komisjonis paljudes aruteludes ja mis puudutab äh, mm, muudatusettepanekuid, siis meie omalt poolt püüame välja arendada veel mõned teemad, muuhulgas on oluline, et me leiaksime hea sõnastuse äh, mis viitaks sellele, et juhtalgatusi on vaja piisavalt rahastada, me võiksime minna natukene kaugemale äh, ja ka defineerida ära selle, mis asi on äh, piisav rahastamine. teine aspekt puudutab äh, noorte tööhõivele vahendite ümbersuunamist. siinkohal on oluline, et komisjonil oleks võimalik äh, hinnata selle äh, sammu efektiivsust, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi, siis ka seda teemat võiks tugevamalt rõhutada äh, Äh, me peame toetama seda äh, fondi, mis on oluline tööriist, äh, mis aitab eelkõige me peame tegelikult aitama nõukogu selles osas, et meil on ähm, probleemi selle fondi rahade ärakasutamisega, seega on vaja äh, osa rahasid ümber suunata äh,. ja mis puudutab äh, pilootprojekte ja nende nimekirja, siis äh, me tahaksime siia lisada veel mõned, äh, mis on meile ka väga südamelähedased. me arvame ka, et sotsiaalmajanduse ettevõtete toetamisele võiks lisada ka viite sotsiaal, ettevõtete sotsiaalsele vastutusele ja lõpuks me peame rõhutama, kui olulised oluline on ähm, makseassigneeringute roll selle eelarve juures. Äh, me mäletame kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve läbirääkimisteks, et äh, teatud assigneeringud olid ebapiisavad poliitikate piisavaks elluviimiseks, nii et äh, seda tuleb arvesse võtta, nii et siin olid mõned mm, ettepanekud tulevaseks aruteluks obrigada. Uh, neste momento no existem... suur tänu. rohkem sõnasoovijaid ei ole. kas keegi soovib veel sõna selle punkti osas? kas komisjon soovib reageerida, enne kui ma sõna raportöörile uuesti annan? tundub, et mitte rohkem sõnasoove ei ole, seega härra Pulan, palun. suur tänu, proua esimees, ma tänan härra Dardenni äh, sõnavõtu ja ettepanekute eest, ma olen nendega täiesti nõus, on selge, et äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia on eesmärk, mille peame saavutama. Äh, need ettepanekud, mm, mis ta tegi, on üsna üldised, Frederik Darden ilmselt on rõõmus selle üle, et me oleme ühel nõul enamiku äh, punktide osas äh, proua Stenrüü raporti juures olin ma äh, variraportöör, see puudutas äh, sotsiaalseid muutusi ja innovatsiooni ja juba seal kõiki neid aspekte nagu pilootprojektid ja ettevõtete sotsiaalne vastutus äh, tulid väga tugevalt esiplaanile Äh, ja ma olen ka nõus selles osas, mis puudutab Sotsiaalfondi ja Globaliseerimise fondi äh, rolli rõhutamist, et kõik need raportid on omavahel äh, sisuliselt seotud, mis me siin Tööhõivekomisjonis oleme teinud, minu meelest meie lähenemised ei ole eriti lahknevad olnud siiani ja ma sain härra Dardeni mõtetest väga hästi aru ja olen ka teiste käsutuses ähm, selles osas, me tuleme selle äh, teema juurde tagasi siis, kui eelarvekomisjon on esitanud meile täpsema raporti ettepaneku ja siis saame võib-olla ennast selle, nende raporti osas natukene paremini positsioneerida, äh, ka nende punktide osas, millele kolleeg Tarden viitas, aitäh suur tänu, härra Pulan. ma meenutaksin, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmendal aprillil, see tähendab järgmisel reedel keskpäeval. Uh, no, o próximo ponto seria o estabelecimento de um instrumento europeu do järgmine päevakorrapunkt puudutab Euroopa naabruspoliitika vahendi loomist arvamuse koostaja ei ole veel kohal ja seega teen ettepaneku minna edasi punkti kakskümmend kaks juurde ja tulla hiljem kahekümne ühe juurde tagasi. punkt kakskümmend kaks on Euroopa statistikaprogramm aastateks kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist. ja arvamuse koostaja on härra Adam Kosa. köszönöm szépen a szót, elnök asszony Nagyon szívesen megtartom most az összefoglalómat, a módosítok, csak nem tudom. ma tahaksin teha lühikese kokkuvõtte nendest äh, muudatusettepanekutest, mis on on esitatud. ma ei tea, kas variraportöörid jõuavad hiljem siia. kahju oleks sellest, kui nad ei õnnestuks äh, arutelus äh, osaleda osad variraportöörid on kohal, osad mitte. ma arvan, et äh, on väga oluline, et nad oleks kõik siin, siis kui me äh, selle arutelu läbi viima, sest et tegemist on ju prioriteetidega statistikaprogrammis. kas me teeme väikse pausi või läheme edasi? The problem is solved <laughs> probleem on lahendatud. Uh, yes, uh, just a moment. Uh, uh, uma vez que chegou neste. arvestades, et kahekümne esimese päevakorrapunkti arvamuse koostaja on kohal äh,,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 tahaksin vabandada kolleegide ees. mul olid tänaseks pärastlõunaks veidi teistsugused probleemid, vaatasin päevakorda ja ma arvasin, et te ei jõua veel minu raportini, aga alustagem siiski nüüd. tegemist on arvamuse projektiga, kus me vaatame üle määrust, mis puudutab Euroopa naabruspoliitika vahendit. et selgitada nüüd lühidalt, milles asi siis kahe tuhande neljandal aastal aeg, kui me alustasime Euroopa naabruspoliitikaga, seati sisse vahend naabruspoliitika toetamiseks kõigile on teada, et kui me tahame omaenda kodus ennast hästi tunda, siis me peame rahumeelsel demokraatlikul viisil lävima oma naabritele, naabritega ning äh, rahuliku, jõuka ja demokraatia Euroopa heaks on see väga oluline. Äh, oluline on laiendada jõukust, demokraatiat äh, ja stabiilsust oma naabriteni ka, kahe tuhande neljandal aastal oli Euroopa Liidul kuusteist naabrit me, muidugi sellest ajast on palju vett merre voolanud, nimelt äh, on toimunud Araabia kevade muutused. ning kõik need arengud on tegelikult viinud meid selleni, et me tahame äh, Euroopa naabruspoliitika vahendi loomise kohta oma arvamuse esitada ja minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt peaksime me tagama, et Euroopa naabruspoliitika vahend toimiks tõhusamalt ning see abi, mida me pakume oma naaberriikidele, peab olema paremini sihitud eh, ning eraldatud konkreetsete eesmärkide tagamiseks meil on vaja äh, abi anda naabritele nendes kohtades, kus neil abi on vaja ja äh, täpselt nende eesmärkide täitmiseks, mis on meie jaoks olulised. niisiis, käesolev arvamus on jätku arvamuseks eelmise arvamuse põhjal, äh, mille me paar kuud tagasi käesolevas komisjonis kokku panime. tegemist oli algatusarvamusega ning selle eesmärgiks oli panustada äh, väliskomisjoni töösse. praeguses arvamuses äh, vaatame me konkreetselt praktilisemaid äh, aspekte ning minu lähenemise järgi vaatame peamiselt naabruspoliitika vahendi sotsiaalseid kriteeriumeid, sotsiaalsete eesmärgide täitmine abi eeltingimusena minu nägemuses ei ole naabruspoliitika vahendi kasutamine selles vallas õnnestunud nii hästi kui peaks ning arvamuses on ka mõningad kommentaarid ja muudatusettepanekud just selles suunas. näiteks räägime me uue määruse filosoofiast selles valguses, et me peame andma rohkem vahendeid neile, kes raha kõige tõhusamalt äh, kasutavad, ehk enam enama eest põhimõte. Äh, seda põhimõtet tuleb silmas pidada äh, kogu aeg. samal ajal aga on meil vaja väga konkreetseid sotsiaalseid eesmärke silmas pidada, kui me räägime majanduskasvust kolm põhilist eesmärki on siin välja toodud ning äh, selle olen oma arvamuses ka esitanud. sotsiaalkaitse, sotsiaalne õiglus ning tööhõive eesmärgid. mind huvitab väga, mida kolleegid arvavad, nii varireporterid kui teised kolleegid, mina pakun välja mm, siin regulatiivse raamistiku äh, sotsiaalkaitseks ning sellega seotud teemadeks. ja ma arvan, et tööhõivepoliitikat tuleb parendada ning ka koolitusprogramme tähendab see. nii et äh, töötajate õigusi tuleb kaitsta, kutsun sellele üles ja äh, kõik äh, tööturu reegleid tuleb jälgida, reeglite rikkumist äh, tuleb karistada. tööturu valdkonnas on rahvusvahelised standardid, mida tuleb ka rakendada ja ma viitan arvamuses ka sellele, kui olulised on tsüklilised aspektid. jah, Äh, tehnoloogiline teadmine on oluline, inimestel peab olema sellistele teadmistele lägipää-, ligipääs, aga need teadmised peavad ka jõudma täpselt nendesse kohtadesse, kus neid kõige enam on vaja. samuti on vaja tööandjate ja töövõtjate huvisid tasakaalukalt vaadata siin on meil mitmed kohustused. nimelt sotsiaalpartnerid äh, mõlemalt poolelt peavad äh, nendesse protsessidesse olema kaasatud, sotsiaaldialoog on oluline ning äh, läbi õigusaktide tuleb seda ka rakendada. suur tänu tähelepanu eest, kolleegid, suur tänu ka kannatlikkuse eest ja ma ootan huviga kommentaare, panust ja ettepanekuid, mis kolleegidel on ning siis on Euroopa naabruspoliitika vahendi osas äh, palju äh, paremini tööd teha. Äh, nüüd on sõna soovinud härra Kolokovski. ja need, kes soovivad veel sõna, andke märku kõigepealt tahaksin tänada proua Silvana Raptit selle eest, et ta selle vahendi osas äh, arvamuse on sõnastanud, mina olen eelarvekomisjoni alaline raportöör naabruspoliitika vahendi osas ja mul on mõned märkused, äh, mida ma käsitlesin oma raportis. kõigepealt äh, komisjoni ettepanek, mis puudutab äh, Euroopa naabruspoliitika vahendid äh, on väga äh, hea ja eeldab meiepoolset võimalikult kiiru, kiiret toetust selleks, et see vahend saaks olema võimalikult lihtne ja võimalikult tõhus. teiseks, ma öö, äh, toetan seda ees, eeskirja, millest rääkis proua Arvam, arvamuse koostaja, see more for more, rohkem rohkema vastu, on täiesti õigel kohal. lisaks tahaksin toetada seda ideed, et me peame toetama institutsionaalset võimekust selleks, et äh, rahastamisvahendi kasutus oleks äh, läbipaistev ja tõhus ja et lisandväärtuse saamiseks tuleb see vahend nii-öelda Ähm, kokku panna finantsinstrumentidega, näiteks Euroopa Investeerimispanga poolt või Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga poolt. on vajalik äh, anda sellele vahendile ka lisahoogu riiklike instrumentidega, samas mm, täites äh, seda reeglit, mis äh, keelustab dubleerimise nüüd toetus VKI-dele VKE-dele, see on väga äh, oluline teema ja meil on vaja palju laiemat vaadet nendele VKE-dele, mis loovad väga palju töökohti, mis tagavad majanduskasvu ja seega on vaja leida tõhus äh, instrument nende ettevõtete toetamiseks naaberriikides, kui me tahame tagada nendes riikides suurema majandusliku stabiilsuse. ja lõpuks leian ma, et Euroopa Parlamendi rolli tuleb samuti rõhutada ja tagada, kaasata kogu äh, protsessi käigus, mis puudutab äh, programmide koostamist, eriti juhul, kui äh, me räägime mingil juhul vahe, rahaeraldiste külmutamisest Euroopa Liidu poolt. aitäh! kas keegi soovib veel sõna? kolleegid? härra Katsin, palun. Dear chair, dear raportöör hea esinaine, head kolleegid, hea raportöör. me arutasime Euroopa naabruspoliitika küsimusi juba sama raportööni juhtimisel ning naabruspoliitika vahendi äh, ülevaatamine, vahendi loomine oli tol ajal meie kokkuvõtteks. siinkohal annan täpselt samasuguse poliitilise sõnumi. Euroopa Liidu standardid, mis põhjust äh, äh mis seisnevad mobiilsuses, hariduse kättesaadavuses, demokraatia laiendamises, need on kõik väga olulised väärtused. me peame tagama, et vahend vastab kahele Euroopa naabruspoliitika dimensioonile, idadimensioonile ja Vahemere ehk lõunadimensioonile. me peame ka hoidma oma komisjoni vastutust selles valdkonnas ja seetõttu on mul hea meel selle arvamuse projekti üle ning selle suuna üle, kuhu arvamus äh, viitab. Äh, neljapäeva pärastlõunaks on meil ka omaenda poolne panus sellesse arvamusse olemas. Eh, suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? rohkem sõnasoovijaid ma ei näe, seega annan sõna raportöörile. κυρία Πρόεδρε. Όλο μου δίνετε το λόγο και όλο εγώ ή δεν είμαι εδώ ή άλλα σκέφτομαι. Ε, λοιπόν, ε, θέλω να ευχαριστήσω τους δύο. Te olete mulle sõna andnud eh, ja tavaliselt eh, kui, kui see juhtub, siis mind ei ole kas siin saalis või ma mõtlen hoopis mingitel muudel radadel. aga igatahes tänan kolleege mm, väga oluliste kommentaaride eest Euroopa Investeerimispanga küsimus, mis tõstatati, on väga oluline. ning teil on ka väga õigus, kui te viitate VKE-dele, ka kolmas aspekt, mida te mainisite, dubleerimise äh, vähendamise vajalikkus oli väga oluline. Äh, see, mida härra Katsin ütles Euroopa naabrusriigid, idadimensiooni riigid ja ka Vahemere riigid. siin on väga väikesed erisused tegelikult. Äh, nii nagu ma juba sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, siis äh, Vahemere piirkonnas on ju olukord väga oluliselt muutunud. kahe tuhande neljandal aastal, kui Euroopa naabruspoliitika vahend alguse sai, oli kogu kontekst hoopis teistsugune. niisiis peame me väga hoolikalt kaaluma, kuidas me oma abi jagame. kui palju peaks abist minema Vahemere dimensiooni ja idadimensiooni riikidele siin on loomulikult äh, õiglus väga oluline, aga õigluse all võime me siin äh, mõelda mida iganes, ma arvan, et võrdsus ja õiglus ei tähenda seda, et kõik saavad täpselt ühepalju toetust. ma arvan, et see võiks tähendada ka seda, et need summad, mida me toetusena pakume, võtab arvesse seda, milline on konkreetne kontekstuaalne olukord igas abisaajas riigis. samuti tuleb meie abistrateegias kajastada Euroopa Liidu äh, väärtusi ning seda, millised on Euroopa Liidu suhted konkreetsete naaberriikidega. ma ei taha, et minu sõnu keegi valesti tõlgendaks, ma tahan oma positsiooni teha selgeks. Äh, ma tahaksin, et kõik kriteeriumid ja parameetrid abi andmiseks oleksid selged, selged, me peame olema oma toetuses õiglased. me tahame näha sotsiaalse äh, õigluse äh, klausli täitmist, me tahame, et sotsiaalseid õigusi kaitstakse ning me tahame, et demokraatia selle sõna laiemas mõttes oleks äh, nendes riikides olemas ja kolleegid on mind selles osas ka väga aidanud muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on reede ja ma loodan, et ma saan siis ka muudatusettepanekuid selleks ajaks. ja ma loodan, et me muudatusettepanekute osas ka jõuame kokkuleppele. aitäh raportöörile Äh, kes juba viitas muudatusettepanekutele, aga ma kordan veel kord üle, sest see on oluline, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kuuendal aprillil keskpäeval, see on neljapäev. ja nüüd annan sõna kolleeg Schütterile koosoleku juhatamiseks. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir noch einen letzten Tagesordnungspunkt. suur aitäh, meil on päevakorra viimane punkt, kakskümmend kaks. ja tegemist on Euroopa statistikaprogrammiga aastateks kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat seitseteist, arvamuse koostaja Adam Koša ja annangi kohe talle sõna, palun suur aitäh, härra esinaine äh,, proua esinaine, vabandust eelkõige tahaksin ma isiklikult äh, vabandada kõikide nende ees, kõikide te ees, et eelmisel koosolekul ei olnud ma arvamuse äh, esitamise juures, minu kolleeg esindas mind kahjuks tõesti ma ei saanud äh, koosolekul äh, osaleda, äh, vaatamata minu soovile seda teha. esitati kuuskümmend kaheksa muudatusettepanekut, mis minu jaoks on üllatavalt suur arv. seitse kolleegi tegid mulle seda au, et esitada muudatusettepanekuid. mina olen ametilt jurist ja mul ei ole väga palju kogemust äh, statistika alal. kuid äh, ma viisin ennast äh, kurssi. kaksteist muudatusettepanekut muudavad muudavad juba olemasolevat sisu ja ülejäänud toovad sisse täiesti uusi elemente. tegemist on muudatusettepanekutega, mis äh, annavad statistika äh, andmete kogunemi-, kogumisele tõhusust ning panevad paika, missugused indikaatoritega tuleks statistika kogumine paika panna. enne detailidesse laskumist tahaksin veel öelda, et eile äh, saime me ka komisjoni arvamuse. variraportöörid ei ole seda dokumenti veel kätte saanud. ma saadan selle kindlasti teile hiljem. komisjoni arvamusest äh, selgub, et äh, komisjon on veidikene negatiivsel seisukohal äh, andmete kogumise äh, osas. Nad näevad, komisjon näeb siin väikest hilinemist statistika kogumises need indikaatorid saavad valmis aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist ja minu arust ei ole see vastuvõetav, see on äh, liiga pikk aeg. ma olen nõus nende muudatusettepanekutega, mis äh, puudutavad kulu, kulusid. minu arust on tegemist äh, olulise aspektiga. kuskil üheksa-kümme muudatusettepanekut puudutavad seda. lisaks äh, tööhõivele tuleks koguda äh, veel äh, teistsugust statistikat olulistes sektorites paljud muudatusettepanekud üritavad ähm, tegeleda kokkuhoiuga, kuid siin ei selgu väga täpselt, kuidas. ma arvan, et eh, oleks õigem leida üks eh, kompromiss, eh, mis toetuks just kulutõhususele. kokkuvõttes ma leian, et kuuekümne kaheksast muudatusettepanekust kuskil seitse võiks tekitada meile probleeme, kuid kõik teised on, teiste osas ma olen tõesti kindel, et me leiame variraportööriga koostöös äh, kompromissid. seega ma küsin, ma palun, et äh, et te aitaksite oma arvamustega seda tööd äh, jätkata ilma takist-, tõrgete ja takistustega. jään teie kommentaare ootama. jaa, vielen dank Ehm, suur aitäh teile! Povadopolo, palun, sõna on teil. Thank you very much eh.... suur tänu. ma olen variraportööriks eh, eh so-, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel kõigepealt tahaksin ma tunnustada eh, härra raportööri, sellepärast et eh, raport on vastav ka meie muudatusettepanekutele, mis me tegime ma saan aru, et statistikaprogrammi äh, näol on tegemist programmiga, mis kaasab Eurostati äh, ning mitmeaastase finantsraamistiku sätteid, äh, mis komisjon juunis vastu võttis. me ei ole Euroopa Komisjoni poolseid ettepanekuid veel kätte saanud ja nüüd, kui härra Koosa ütles, et tegemist oli negatiivse vastukajaga, siis see loomulikult tekitab meis põnevust äh, saada teada, kuidas täpselt komisjonipoolsed meeleolud on. mulle tundub, et tegemist ei ole vastuolulise teemaga. ma arvan, et Euroopa Parlamendi poolt ei tohiks meil olla mingisuguseid probleeme mm, härra Kosa kompromissettepanekud ära kuulata ja väga vajalik on siinkohal see, et et meil oleks niipea kui võimalik koosolek, et me kuulaksime härra Koosa ettepanekut kuuekümne kaheksa muudatusettepaneku kohta, mida erinevad fraktsioonid on teinud. mina isiklikult olen esitanud üheksateist muudatusettepanekut sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni poolt ning minu muudatusettepanekutes, ma loodan, need ei ole problemaatilised muudatusettepanekud, rõhutame me seda vajadust, et meil oleks kõrgkvaliteetne statistika, kõikides innovatsiooni, teadus- ja uuringutegevuse võtmevaldkondades, äh, kui meil oleks ka äh, keskkonna, transpordi, energia ja sotsiaalpoliitika võtmesektorite statistika. me peame tagama ka, et Euroopa statistikaprogramm on avalik kõrgkvaliteetsete statistiliste andmete pakkuja Euroopas ning selleks on meil vaja ühtseid standardeid ning ühtseid kvaliteedi hindamise kriteeriumeid, mis puudutavad andmete täpsest, täpsust, ligipääsetavust ning ähm, koostalitlusvõimet. Euroopa statistika peab tõepoolest äh, olema kõikide Euroopa kasutajate huvides, nii äh, Äh, avalikud haldajad, äh, uurimisinstituudid, ettevõtted äh, kui ka poliitikaloojad. Euroopa statistika ei pea olema mitte ainult kõrgkvaliteetne, vaid ligipääsetav kõigi jaoks ja lõpuks üks ettepanekuid, mis te olete teinud, on see, et finantsvahendid programmi jaoks peaksid olema jagatud sellisel moel, et need kataksid kulud protsessi juhtimise ja kõrgkvaliteetse statistiliste andmete tagamiseks liikmesriikide tasandil ning kulud kaetaks ka äh, riiklike statistikaametite koolituseks. Äh, me ootame raportööride ja vararaportööride osas äh, järgnevaid dialoogi ja arutelusid, kuidas edasi minna kompromissettepanekutega. ning ma rõhutan veel üks kord vajadust komisjoni äh, arvamuse teadasaamiseks niipea kui võimalik, siis me teame ka, millisele, millises suunas Euroopa Parlament peaks selle ettepanekuga edasi minema, aitäh! suur aitäh! Benham Jansson, palun teile. tahaksin samuti tänada raportööri ja kõiki kolleege muudatusettepanekute kallal hea töö eest, mõningad enamikke muudatusettepanekuid ma väga hea meelega toetaksin ja kompromissettepanekud siin keskel on, on täiesti õiges vaimus, aga siin on ka muudatusettepanekuid, mille suhtes ma olen äh, skeptilisem, kui me vaatame muudatusettepanekuid üheksateist ja kakskümmend üks, nad kutsuvad äh, äh, finantskriisi mõjude hindamisele ülesse ja ma arvan, et on oluline see, et andmete kogumine ja sotsiaalsed indikaatorid, mida äh, statistikaprogrammides juba kajastatakse liikmesriikide poolt, Äh, need on olemas, äh, aga nüüd me püüame neile öelda, kuidas Statistikaametid peaksid täpselt äh, oma tööd fokusseerima, minu arust on see veidikene statistiliste meetodite küsimus ja seda on raske niimoodi ette kirjutada. ma arvan, et poliitikaloojad peaksid ise otsustama pärast seda, kui andmed on kogutud, kuidas seda kasutada. nii et kindlasti andme, Statistikaametitele ei saa andmeid koguda Äh, mind teeb ka murelikuks äh, andmekogumise politiseerimine. Äh, kui te kogutud andmeid analüüsite, siis te võite olla nii poliitiline selles osas, kui tahate, aga andmete kogumine ja analüüs iseenesest peaksid olema protsessid, mis oleksid sõltumatud poliitilistest vaadetest ja objektiivset. Eh, viiskümmend kolm, viiskümmend neli, kuuskümmend ja kuuskümmend üks muudatud ettepanekut samamoodi on siin eh, küsimärgi all, sellepärast et eh, siin sekkub jälle poliitika metodoloogiasse. muudatusettepanek kakskümmend kaks, ma arvan, et oluline on see, et me räägime koormusest ettevõtetele ja indiviididele lisa eesmärkide näol, nii et ma palun kindlasti, et komisjon vähendaks bürokraatiat siin ma eelistan muudatusele originaalteksti. kakskümmend kolm muudatusettepanek, ma ei näe siin probleemi äh, programmide avamise osas. Äh, ka EFTA riikidele ma loomulikult äh, see on nende endi otsus osaleda, mitte meie oma, aga kui piirkonna riigid kasutavad samu meetodeid nagu meie, siis ja me saame tõepoolest andmeid võrrelda, Äh, ja nad tahavad selles projektis osaleda, siis miks mitte? ma ei näe siin kindlasti mingisugust probleemi, nii et muudatusettepanekut kakskümmend kolm ma ei toeta, muudatusettepanekut kakskümmend viis, sellest ma aru ei saanud, miks see peab lisas olema, tahaksin selgitust saada, mikspärast see vajalik on. muudatusettepanek äh, viiskümmend kuus, ma arvan, et sotsiaalne äh, ebakindlus ja rahutus ei ole mingi aspekt, mis puudutab mis peaks olema siin viiekümne kuuendas äh, muudatustepanekus äh, sees, kuuskümmend üheksa ja seitsekümmend üks, siin me kasutame erinevaid näiteid. ma arvan, et siin äh, on väike lingvistiline probleem, me ei räägi siin mitte viletsatest töötajatest, vaid hal-, vaid madalat palka saavatest töötajatest. muidugi on erinevaid töötajate kategooriaid ja siin näiteid Äh, kasutades me pea, seame sisse mingisuguse nimekirja võimalikest näidetest äh, ja seetõttu hakkavad äh, kindlasti teised küsima, et mikspärast ei ole teisi näiteid kaasatud, seetõttu ma mingisuguseid nimekirju siin ei kasutaks. ma tahaksin võib-olla romid siia vähemuste hulka panna, aga ma kindlasti madalapalgalisi siia kategooriasse ei paneks, nii et minu kommentaarid siinkohal kõik, aitäh! suur tänu! nüüd vaatame, kas komisjoni esindaja on kohal äh, härra jo-, Joachim Rechtenwald on siin, on kohal ja ta saab nüüd vastata ähm, oma kommentaaridega, teil on sõna. First, the commission would like to thank the raporteur. suur tänu, kõigepealt äh, komisjon tahaks tänada härra raportööri ning äh, komisjoni liikmeid selle töö eest, mis nad on äh, arvamuse koostajana mm, teinud nagu raportöör ja variraportöörid rõhutasid, tegemist on Euroopa statistikasüsteemi jaoks väga olulise programmiga, sellepärast et see sätestab statistikaprogrammi töö järgmisteks aastateks. ma tahaksin öelda, et see programm disainiti sellisel moel, et see annaks samasugust rõhku sotsiaalpoliitika ja tööhõivepoliitika aspektidele ning äh, teisest küljest ka nendele andmetele, mida on vaja majanduspoliitika elluviimiseks. Need on võrdsetel alustel, kui me vaatame statistilisi andmeid. ma arvan, et selle äh, õigusakti olulisust näitab, kui ne, selle, see, kui palju muudatusettepanekuid on komisjoni liikmete poolt tehtud. komisjon on väga paljudega nendega ka nõus, aga mõne muudatusettepaneku puhul jätaks komisjon pigem alles originaalsõnastuse või pakuks välja kompromiss-sõnastuse, võttes arvesse erinevaid muudatusettepanekuid sellesama teema kohta, nii et proua esinaine, ma mõtlen, kas oleks võimalik, et komisjon äh, esitab järgnevate päevade jooksul äh, komisjoni liikmetele detailsema vastuse erinevate muudatusettepanekute kohta, äh, eriti just nende osas, kus komisjon ei ole ühel nõul, aitäh! jah, selle taga on tegelikult juba päris kaua oodatud, nii et väga hea, kui see saaks juhtuma niipea kui võimalik ja nüüd äh, arutelu kokkuvõtteks äh, palun, härra raportöör äh, saab sõna kokkuvõtteks ja järeldusteks, nii et teil on sõna. suur aitäh! ma tänan teid väga nende tähelepanekute eest, mis on tõepoolest äh, terased. omalt poolt äh, saan ma öelda nii palju komisjonile, et äh, nad saadaksid kõigile oma ettepanekud, ka variraportööridele, mitte ainult mulle, sest tegemist on arvamuse eelnõuga, mida me peame kiiresti mm, edasi arendama. ma saan kinnitada. Äh, kahe äh, variraportööri sõnavõttude põhjal, et äh, probleeme nende muudatusettepanekutega ei tule, tuleb statistikaandmete kontrolli tõhustada ning erinevad kulud peavad olema tõepoolest kaetud ja nad peavad olema jälgitavad mõningad äh, muudatusettepanekud, mille puhul ma kuulsin, et äh, on teatud äh, reservatsioone kolleegidel. ka minul isiklikult on reservatsioone, kuid ma ei öelnud, et ma ei toeta neid reservatsioone, sest ma arvan, et, et me saame variraportööridega varsti konsulteerida ja tegeleda ükshaaval nende muudatusettepanekutega nähtavasti ei, ei taha ma neid muudatusettepanekuid tagasi lükata, vaid tõepoolest leida kompromissi. selleks, et veelgi selgemalt ennast väljendada, see komisjoni arvamus, mille ma sain eile kätte, ei ole eh, totaalselt negatiivne. mulle tundub et see, mis puudutab vaesusevastast äh, võitlust ning sotsiaalset tõrjutust ja see statistika kogemine, kogumine, mis, mis on Eurostati pädevuses, nendes äh, teemades on veidi hilinemisi. Nendes äh, kahes teemas tuleks võtta tõhusaid meetmeid neid, mida ei saa rakendada ilma kvaliteetsete statistiliste andmeteta. ma loodan, et selliseid hilinemisi on meil tulevikus aina vähem. ma saadan äh, ühesõnaga variraportöörile oma kompromissmuudatusettepanekud ning äh, panen paika ühe meievahelise koosoleku. veel kord äh, suur tänu kõikidele muudatusettepanekute eest, aitäh teile! ja vielen Dank. Sie haben. aitäh. Teil on kuu aega veel aega, et neid läbirääkimisi läbi viia. mai lõpus tuleb muudat-, kompromissmuudatuse ettepanekud esitada ja hääletus toimub kolmekümne esimesel mail. ma hoian teile väga pöialt nende läbirääkimiste jaoks. ma tänan kõiki, kes jäid meie koosoleku lõpuni kohale, soovin teile head nädalavahetust ja meie järgmine koosolek toimub kolmekümnendal ja kolmekümne esimesel mail. ja siis me ka hääletame seda arvamust. suur aitäh nägemist!